selle vastu, siis on see otsus kinnitatud. You have a, I am sorry, I am not sure what you want to say. Uh, sorry, so that was misunderstanding, so I deem this a niisiis, otsus on heaks kiidetud ja läheme edasi. Kadeki raport teatavate Läänemere räimivardade kalastussuremuste kohta. see on nimeline hääletus hääletus lõppes. raport on heaks kiidetud, järgmiseks Keringede Odenbergi raport kaupade siseveetranspordi kohta. jälle üks hääletus, nimeline hääletus, palun. The vote is closed. hääletus lõppes. And that has been approved raport on heaks kirjutatud. kaks Begini raportit. kõigepealt Euroopa Liidu Šveitsi kokkulepe, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. raport on heaks kirjutatud, järgmine Begini raport Euroopa Liidu ja Norra vaheline kokkulepe, nimeline hääletus, palun hääletage. The vote is closed hääletus lõppes. ja see raport on heaks kiidetud. järgmiseks Viegase raport Euroopa ja Norra kohta, palun hääletage. hääletus lõppes. raport heaks kiidetud, järgmiseks Aguilera Garcia raport, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes Also... raport heaks kiidetud. järgmiseks Caputo raport, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. raport heaks kiidetud. Roodusti raport on järgmine Põhjamere põhjalähedaste kalavarude mitmeaastane kava ettepanek lükata tagasi komisjoni ettepanek, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seega sõna saab vabandage, minu viga. peame nüüd nimeliselt hääletama. ja enne seda annan sõna kolleeg Hasenkampile aitäh, president. teen ülekutse vastavalt artiklile viiskümmend üheksa punkt kolm selleks, et nüüd hääletada täiskogul tehtud äh, muudatusettepaneku üle. minu fraktsioon soovib nimelist hääletust. Põhjamere kava lubab äh, liiga palju kala püüda ja see on vastuolus ÜRO resolutsioonidega ja see on ka vastuolus mandaadiga, mille andis parlament septembrikuus. rahvusvahelised organisatsioonid on ka palunud selle tegevuskava vastu hääletada. kallid kolleegid, palun toetage mind, päästkem see kalanduskava ja seega päästkem ka Põhjameri. me peame võitlema ülekalastamise vastu. nimeline hääletus, kes poolt? So, sorry, the vote is... vabandage, tuleb hääletada elektrooniliselt nimeline hääletus. hääletus lõppes. raport heaks kiidetud. Sorry, I understand there is a confusion. So what was put mulle tundub, et tekkinud on segadus, me praegu hääletasime proua Hasenkampi ettepanekut. hääletagem nüüd proua Hasenkampi ettepanekut. nimeline hääletus. The vote is closed. hääletus lõppes. And that has been rejected, so see ettepanek lükati tagasi. seega nüüd äh, hääletame sada kolme, palun. hääletus lõppes. So once again the vote is open. hääletus on avatud. The vote is open now. hääletus lõppes muudatusettepanek sada kolm kiideti heaks. ja nüüd sada neli. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. järgmiseks Moran Chartier Jongeeriuse raport. härra Martin on sõna palunud, palun, sõna on teil. suur aitäh vaidlustades triloogi raportit, palume kõikide muudatusettepanekute hääletamist. So uh, we will put that to a vote. paneme selle ettepaneku hääletusele, kes poolt, kes vastu, erapooletud. Teie ettepanek ei läinud läbi. seega hääletame nimeliselt muudatusettepanekut kolmkümmend üheksa, palun. The vote is closed hääletus lõppes. see on heaks kiidetud, edasi hääletatakse tavakorras muudatusettepanekut viiskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. Läheme nüüd edasi hääletusega Engströmi raporti üle nimeline hääletus, palun hääletage. The vote is closed. hääletus lõppes. That has been approved. raport on heaks kiidetud. Scott Cato raport on järgmine. üks hääletus, nimeline hääletus, palun hääletage. The vote is closed hääletus lõppes. That has been approved. see on heaks kiidetud. You are asking for the floor, man. kas te palusite sõna? jah, tõesti, härra president kak-, kaks eelnevat toimikut esitati meile nii, et me olime väga segaduses. me ei, ei tea, millist versiooni me tegelikult lähetatud töötajate puhul hääletame ja te ei öelnud ka, mida me hääletame, seega palun öelge alati teksti täis nimetus, kui me hakkame hääletama. kui mina äh, teksti hääletusele panin, ütlesin kelle raportiga on tegemist, ma arvan, et see on selge. Jalovetska, no thank you. We will now proceed We will now proceed with the vote uh, on the Guteland report. Uh, this... Räägi, järgmiseks äh, uh, Gutelandi raport, üks hääletus ja nimeline hääletus, palun. The vote is closed. Hääletus lõppes. Raport on heaks kiidetud meie hääletus on läbi, annan sõna nüüd kolleegidele hääletuste selgitamiseks ja palun vaikust Mrs. Uh, Toja, you have a point of order? professor Toori, teil on uh, protseduuriline küsimus kolleegid, palun lahkuge vaikselt saalist, et me saaksime häälte selgituse juurde asuma. president tahaksin rääkida meie tööst. istungi alguses äh, nägime, mis toimub ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, äh, aga minu meelest ei ole see õige koht, kus niisuguste sõnadega esineda. tahaksin öelda, et minu koduriigis on põhiseadus, on vabariigi president, president garanteerib põhiseaduse täitmise, kui keegi seda soovib äh, kuidagi eirata ja Itaalia on aastate jooksul näidanud, et ta oskab õigusriigi põhimõtteid kaitsta. sõnad, mida siin meie riigist räägiti, on täiesti vastuvõetamatud. see ei olnud protseduuriline küsimus, ütleb president, ma ei saa teile rohkem sõna anda kahjuks Äh, ma ei saanud tõlget, ma täpselt aru ei saanud, millest kõneldi, aga ma mõistsin, et see äh, ei olnud protseduuriline küsimus, sellepärast katkestasin teid ja nüüd häälte selgitused. Aguilera Garcia raport ja kõigepealt annan sõna kaheks minutiks Pradamatole